maksu või mitte, sõltub meist ja nõukogust, nagu kantsler Merkel möödunud nädalal mainis. seega ärgem jäägem selle arengule jalgu. suur tänu. sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme äh, kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on Riveliini raport Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepinguga hõlmatud piirkonna kohta ja annan sõna raportöörile härra Rivelinile neljaks minutiks. La... suur tänu, härra president. meie ees olev määruse ettepanek näeb, et äh, tuleb rakendada erinevaid äh, meetmeid äh, ühise kalanduspoliitika raames ja siin on tegu eelkõige just lihtsustamisega. see puudutab siis seda, et Vahemere üldise äh, kalanduskomisjoni soovitused tuleks senise mm, iga-aastase ühenduse õigusakti asemel üle võtta ähm, ähm, määrusega, mis kaasaks erinevad soovitused. siin on tegu ühe ühenduse õigusaktiga, millega me siis saaksime tulevased soovitused äh, kalanduskomisjoni poolt äh, ühenduse õigusesse vastu võtta. siin on tegu ka tehniliste meetmetega teises jaotises määruse ettepanekus äh, räägitakse ka kalapüügipiirangutest äh, Lyoni lahes, samuti ähm, kindlatest äh, ähm, kalastuspüügivahendite ähm, piirangutest ja kalapüügilubade väljastamisest ning looduslike elupaikade kaitsest siin on, äh, räägitakse ka erinevatest kontrollimeetmetest, ähm, äh, andmeedastussüsteemist ja millistest, ähm, milliseid andmeid tuleb edastada komisjoni, samuti mis puudutab ähm, äh, Äh, veetavate trahvide ja traalnootade kasutamist sügavam kui tuhande, tuhat meetrit, see on siis keelatud, see on ära mainitud artiklis seitseteist, samuti räägitakse siin äh, püügivahendite üksikasjalikust ähm, võrgusilma suurusest kalapüügi puhul Vahemere artiklis viisteist, samuti on siin ära toodud eeskirjad ähm, laevade kohta, mis on üle viieteist meetrise üldpikkusega, samuti mis puudutab äh, äh, samuti räägitakse siin kolmandate riikide kalalaevade suhtes kohaldatavatest meetmetest, kelle lossimist ja ümberlaadimist võidakse kontrollida, see räägib, see on siis artikkel kakskümmend üks samuti võivad liikmesriigid kolmanda riigi laeval eh, keelata oma sadamat eh, kasutada, kui see asjaomane laev ei sõida GFCM-i lepingus riigi lipu all ja kui laev on tegelenud ebaseadusliku teatamata reguleerimata kalapüügiga. või kui laeval puudub kehtiv luba tegeleda kalapüügiga, see on artikkel kakskümmend kolm ettepaneku neljandas jaotuses, räägitakse koostööst, teavitamisest ja aruandlusest, siin nähakse ette, et komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd ning vahetavad teavet GFCM-i eh, täitevsekretäriga artikkel kakskümmend neli ning et eh, liikmesriigid edastavad GFCM-i täitevsekretärile ette nähtud tähtajaks statistiliste maatriksite andmed, see puudutab siis laeva registreerimisnumbrit, püügivõimsust, kogumahutavust, hõlpujõudu ja nii edasi. nüüd viienda jaotuse eh, sätted käsitlevad lõppsätteid siin eelkõige artikli kakskümmend kaheksa alusel on komisjonil vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kakssada üheksakümmend võimalik delegeeritud õigusaktidega muuta asjaomase õigusakti vähem olulisi sätteid. ja kui te annaksite mulle veel kaks minutit kõneaega, siis ma saaksin seda sõnavõttu veel täiendada härra president, vabandust, aga teil on ainult äh, kaks minutit, nii et ma ei saa teile paraku rohkem kõneaega anda. hästi, siis ma kasutan seda lõpukõneaega praegu. peale selle äh, GFCM-i lepingupartneritel on ka kohustus äh, vastu võetud meetmeid kohastada, kohandada siin on, siin tuleb need meetmed ära tuua ka internetis, samuti tuleb neid rakendada ka kohalikul tasandil, siin on tegu ka kaasotsustusmenetlusega siin tuleb vaadata ka artikli kakskümmend kaheksa sätteid samuti GFCM-i aastakoosolekul tuleb anda ülevaade kõikide lepinguosalisriikide tegevustest, samuti me peame vaatama, mida teha siis, kui Euroopa Liit ei ole võimeline õigeaegselt soovitusi vastu võtma, siis sellisel juhul võib olla tegu ka mm, vastava seadustiku rikkumisega samuti me peame vältima seda, et Euroopa Liit ei hakkaks tegelema ainult äh, pisiasjadega, vaid tegeleks siiski kesksete äh, teemadega. oluline on, on siin ka, et äh, kaitsemeetmeid võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega ja me peame ka vaatama, kuidas seadusandja nendega täpselt tegelema hakkab ja me peame ka vaatama, milliseid volitusi me komisjonile anname delegeeritud õigusaktidega lõppude lõpuks ju nende soovituste ja õigusaktide mm, jõustamine sõltub komisjonist, sellepärast just artiklis kakskümmend kaheksa on to-, ära toodud need mm, delegeeritud õigusaktid, need on siinkohal olulised. me peame siin ka lähtuma äh, De Brünni raporti Äh, puhul kohaldatud menetlusest, seal me samuti äh, järgisime samasugust põhimõtet, nagu ka selle praeguse määruse ettepaneku puhul. ja sama põhimõtet kasutati ka Romeva ja Rueda raportis, mis puudutas siis hariliku tuunipüügi dokumenteerimise programmi. suur tänu, Mar-, ja ma loodan, et te panete oma büroosse, härra Riveliini, üles äh, minu foto. ma võin teile saata oma foto ja palun, äh, komisjoni volinik. <laughs> suur tänu, minul ei ole küll teie fotot ja ma ei soovi teda oma äh, seinale panna, seega teen lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada härra Rivelinit suure töö eest ja raporti koostamise eest, tahaksin teile ka öelda, et mulle teeb väga head meelt see, et äh, kalanduskomisjon ja äh, Euroopa Parlament toetavad meie olulist ettepanekut. saan väga lihtsalt nõustuda härra Rivellini seisukohtadega, mille ta esitas oma sõnavõtus ja saan nõustuda väga kergesti ka äh, vajadusega rakendada Vahemere üldise kalanduskomisjoni meetmeid, mis aitavad hoida Vahemere kalaressursse. Vahemerele on seda vaja ja me peame seda tegema, kui me tahame tagada bioloogilise mitmekesisuse Vahemeres ning tagada selle, et Vahemeri ei muutuks surnumereks tahaksin ühele institutsioonilisele küsimusele viidata, mille tõstatas ka härra Rivellini. nagu te teate, GFCM-i äh, soovitused on vastavalt aluslepingule Euroopa Liidule ja liikmesriikidele kohustuslikud sellest päevast, kui need on vastu võetud, seetõttu on väga oluline nad üle võtta, need rahvusvahelised äh, meetmed, mis on otsekohaldatavad, seda tuleb teha kas juriidiliste või füüsiliste isikute poolt Euroopa Liidu tasandil. austatud parlamendiliikmed, me peame vältima olukorda, kus GFCM äh, meetmete ülevõtmine muutub nagu Sisyfose müüdiks juba praegu on GFCM meetmeid kohandatud, aga neid ei ole üle võetud, sest äh, käesolevat kõnealust määrust ei ole vastu võetud. samas tuleb võtta vastu uued muudatusettepanekud, mis sätestavad kindla tähtaja meetmete rakendamiseks, seega meie töö nagu kordub ja me oleme nagu nõiaringis. seetõttu usun, et komisjonil peaks olema ikkagi võimalus delegeeritud õigusaktide kaudu eh, vajalikud meetmed Euroopa Liidu eh, seaduseks muuta. me peame vältima seda, et ehm, kehtestatud meetmeid liikmesriikides ei kohaldata õigeaegselt ja ma arvan, et ehm, et väga kahju, et Euroopa Liidu institutsioonid ei ole kokku leppinud pädevuse delegeerimise asjus, sest Euroopa Liit peab ju täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ja kohustusi ka rahvusvahelistes kalandusorganisatsioonides. daamid ja härrad, äh, ma arvan, et kõnealune määrus tuleb kiirelt vastu võtta ja seetõttu tervitan Euroopa Parlamendi seisukohti, sest nad liiguvad õiges suunas. arvan, et äh, täiendavad sammud samas suunas aitavad meil ettepanekute läbirääkimise ummikseisust välja tuua eh, ja samuti läbi mõelda, milline on kõige tõhusam viis Euroopa Liidu seadusega kehtestatud meetmeid eh, piirkondlikes eh, organisatsioonides ellu viia. ma kutsun teid üles meid toetama parimate lahenduste otsimises veel kord suur tänu härra Rivellinile, kalanduskomisjonile eh, suurte jõupingutuste eest eh, nii tähtsa teema käsitlemisel, tänan. suur tänu, proua volinik. nüüd härra Kadek. härra president, kõigepealt tahaksin öelda, et me oleme Strasbourgis. proua volinik, kallid kolleegid kõigepealt tahaksin tänada härra Rivellinit raporti eest ja eh, komisjoni ja nõukoguga läbirääkimiste eest alates kahe tuhande üheksandast aastast, eh, mis peatusid Lissaboni lepingu jõustumise tõttu eh, ning komisjon on võtnud uued Vahemere kalanduse soovitused vastu ja need soovitused, mis võttis vastu Vahemere üldine kalanduskomisjon, seavad teatud kalandu-, ka-, kalastamistingimused, nimelt äh, võrgusilma suuruse ja samuti tingimused, mis aitavad ähm, elusloodust Vahemeres kaitsta, mm, minimaalne võrgusilma suun-, suurus äh, Vahemerel ja, ja äh, Mustas meres ning samuti on kehtestatud piirangud veetavate tragide ja traalnotade kasutamisele sügavamal kui tuhat meetrit võrgu silmasuurus peab olema nelikümmend sentimeetrit või millimeetrit äh, traalide puhul äh, või siis äh, viiskümmend millimeetrit, aga ainult kindlatel juhtudel. raportöör samuti palus, et täitevaktidega ajakohastataks praegu kehtivaid määrusi ning komisjon peab Euroopa Parlamendile ning nõukogule eh, kolmekümnendaks juuniks kaks tuhat kaksteist eh, meetmed, eh, mille, mille alusel kohandatakse siis kalapüügimeetmeid ja seetõttu tervitan ainult praegust teksti, tänan. härra Arsenis. tänan, president, volinik Damanakil, daamid ja härrad Vahemeri on väike osa meie planeedist ja ainult üks protsent ülemaailmsetest ookeanidest, kuid see on äärmiselt rikkalik. E, seal on esitatud ligi kaheksakümmend protsenti mereliikidest, suur osa meie laevastikust asub Vahemeres ja väga palju ka töökohti selles piirkonnas, kuid kahjuks viiskümmend protsenti Äh, juhtudel on tegemist ülepüügiga ja see on juba ületanud igasugused loogilised piirid. mis on selle põhjuseks, ehm, mis on selles süüdi? siiani ühine kalanduspoliitika on ebaustanud ja, ja me ei ole suutnud oma ühiseid otsuseid ellu viia. ja loomulikult ka seetõttu, et me langetame otsuseid arvestamata teaduslikke tõendeid ja äh, oleme kallutatud teatud huvidest paar aastat tagasi üritas komisjon lahendada Vahemere probleemi ning võttis vastu vastava määruse kalapüügi kohta Vahemerel. kahjuks aga asi ei piirdu ainult Euroopa liikmesriikide tegevusega, meie tegevusega, nagu me teame, olukord Vahemerel sõltub ka teistest Vahemereäärsetest riikidest ja kui me ei ühenda oma jõupingutusi, siis meie ähm, ühine meri, ühine vara satub ohtu meil oli esimene lugemine, kuid kurbusega ma täheldasin, et nõukogu esindajad pole täna kohal. ja tekivad raskused rakendusmeetmetega. nõukogu peab mõistma, et Lissaboni lepingut tuleb täita ja ta peab aktsepteerima Europarlamendi õigust olema kaasatud nendesse otsustustesse ning aktsepteerima ka delegeeritud õigusaktide põhimõtted. tänan järgmisena härra Romeva ja Rueda tänan. viimased kaks aastakümmet ühise kalanduspoliitika jõustamisest on näidanud, et läbi teatud määruste on tekkinud topeltstandardid äh, ja on tekkinud vastasseis Atlandi ja Vahemere vahel. selle tulemusena on tekkinud äh, ebarahuldav äh, kalanduskorraldus ja raskused kalapüügiga Vahemerel. ainult siis, kui Vahemereäärsed riigid võtavad endale ka vastutuse, nii nagu Atlant-, Atlandi-äärsed riigid, suudame me lahti öelda mineviku taagast. Äh, Vahemere äh, mere elupaigad ja kalavarud on sattunud ohtu Euroopa kalandus Vahemerel peab olema kõigiti hõlmatud C-, GFCM-i uute seisukohtadega, mis tähendab seda, et meil on vaja ka nõukogu poolsed vastavad poliitikad selleks, et oleks uus tegevuskava äh, Vahemere kalanduse korraldamiseks. see peaks lähtuma samadest standardist, nagu on kehtestatud juba pikka aega tagasi Atlandile kala, atla-, kalapüügile Atlandil härra Fox. ma tahaksin alustuseks tänada voliniku Damanaki äh, oma äh, ettepaneku eest teha mm, lõpp sellisele äh, praktikale, kus visatakse osakaalu üle parda. samal ajal, kui me viskame kaalu üle parda, on inimesi, kellel ei ole piisavalt toitu ja samas me viskame kala tagasi merre ja see satub kajakate söögaks. ma loodan, et see äh, määrus võetakse viivitamatult äh, vastu selleks, et sellisele praktikale lõpp teha. lisaks sellele ma äh, toetan GFCM-i soovitusi, eriti soovitusi, mis puudutavad kalapüügivahendeid ja võrgusilma miinimumsuuruse kehtestamist Vahemerel ja Mustamerel kasutataval ja ka äh, Mm. Äh, veetavate tragide ja traalnootade äh, kasutamise keeldu äh, sügaval kui tuhat meetrit. tänan, järgmisena härra Valesa. tänan, president äh,. volinik, siinjuures tuleb rõhutada, et Vahemeri on ainuke maailma meri, mida ümbritsevad kolm kontinenti. see on rikka kultuuripiirkond, selle kallastel asub palju kolmand-, maailma riike ja seetõttu rääkides meie poliitikas selles valdkonnas on oluline reguleerida kalapüüki ja samuti tuleb teostada kontrolli ja järelevalvet seal tegutsevate kalalaevade üle Vahemere kalavarud on väga rikkad, liigiliselt äh, väga rikkad ja selleks, et tagada nende kalavarude kasutamine mõistlikult, meil on vaja selliseid meetmeid, nagu on nimetatud raportis esile tõstetud. ma tänan härra Revelinit selle äärmiselt pädeva raporti koostamise eest, kus tuuakse välja meie kalavarude kasutamise viisid Vahemerel ja see on äärmiselt väärtuslik info. tänan, järgmisena härra Milano. tänan, president, volinik. ma usun, et rääkides Vahemerest ja sellega seonduvatest küsimustest, me oleme jõudnud tõesti äh, väga kriitilisse seisu võrreldes varasemate aegadega me räägime siin kahe tuhande kuuenda aastal vastu võetud määrusest ja selle määruse rakendamisel on tekkinud teatud raskused, sest kalalaevastik on väga suur ja tundub, et Euroopa küll täidab talle endale võetud kohustusi, kuid teised Vahemereäärsed riigid ei tee seda. ja on väga oluline, et me selles kontekstis lähtudes peame kinni ühise kalanduspoliitikaga kehtestatud eesmärkidest ja ma olen tänulik härra Rivelinile, meie kolleegile, äh, kes on juhtinud meie tähelepanu nendele küsimustele. mul on jäänud mulje, et meie suutmatust lahendada seda probleemi esimese lugemise käe ajal, eriti kui ma viitan artiklile kakskümmend kaheksa, mis läks teisele lugemisele äh,, äh, tõstatab teatud küsimusi. Äh, parlament nagu kaugeneb komisjonis selles küsimuses me ühelt poolt ütleme, et et komisjon võib kasutada delegeeritud õigusakte, kuid nõukogu on teisel seisukohal. kuid sellega me näitame, et parlamendis on idee küpseks saanud, et kui me soovime säilitada bioloogilist mitmekesisust ja kalavarusid sellel olul merealal, siis me peame mõtlema ka kalorite tuleviku peale. kas me peaksime keskenduma kaasotsustamise põhimõttele? sest kui me räägime delegeeritud õigusaktidest, siis äh, nendel on teatud põhimõtted, me usaldame komisjoni, kuid samuti me ei tohi unustada ka rahvusvahelisi kokkuleppeid gur maithfad a uachtarán agus támas ásta ghleacú leis an tuarascáil seo agus bé mé. suur tänu, härra president, suure rõõmuga toetan seda raportit ja kindlasti hääletan selle poolt, kui meie kord seda teha siin parlamendis on tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal, kui see leping esimest korda loodi, siis samuti toetasin seda me tahame nüüd täielikult kaotada ära sellise praktika, et komisjonile me väga tänulikud, tegemist on väga mõistliku meetmega. nüüd teiseks, mis puudutab Vahemerd ja Musta merd, vesiviljelusparadiisiga on siin tegemist. me oleme üritanud siin kokku tuua kõik erinevad elemendid, näiteks säilitamine, haldamine, kasutamine, turustamine ja ka Äh, rakendusmeetmed, sellepärast et ka jõustamine on põllumajandustoodete vaatenurgast väga oluline. nii et oleme nüüd vaadanud kõiki erinevaid tendentse, oleme neid käsitlenud erinevates resolutsioonides, on nüüd olnud terve rida määruseid, aga nüüd tahame me kõik koondada kokku ühte kõikehõlmavasse paketti, mis on väga mõistlik paketi öö, äh, iseloomustab lihtsustamine ja selgus. seega oleks kõigile selge täpselt, millega tegemist on. kuidas seda saavutada, äh, kiidet-, kiites heaks selle raporti ja jõustades korraliku toimava, toimiva raamistiku nii Vahemere kui Musta mere jaoks. suur aitäh, nüüd vaba mikrofoni voorus on meil kolm kõnelejat, kõigepealt palun proua Matera. Grazie, presidente colleghi condivido con il relatore. suur tänu härra president olen nõus raportööriga selles osas, et on vaja lihtsustada kalandust reguleerivat raamistikku ja tuleb arvesse võtta neid soovitusi, mis on siiamaani tehtud ja jagan neid eesmärke ning põhimõtteid, mis on omased ühisele kalanduspoliitikale, kuid siiski kõikidele rannikupiirkonna liikmesriikidele tuleb tagada tasakaal sotsiaalmajandusliku arengu ning ökosüsteemide heaolu vahel. tuleb rõhutada kindlasti äh, kohalike kogukondade aspekti, seega tuleb väga täpselt kindlaks määrata, milliseid vahendeid on võimalik nendes konkreetsetes piirkondades kasutada ning eriti, millised meetmed on võimalik kasutada Vahemeres. tuleb äh, kaitsta meie looduslikku elukeskkonda, tuleb vältida äh, katastroofilisi tagajärgi äh, kalastajate kogukondadele, näiteks Itaalias on kaks peamist kalaliiki äh, suurt, väga suure kal-, kalameeste arvu jaoks peamiseks elatusallikaks nii et paluksin komisjonile ja ka Euroopa Parlamendil pöörata tähelepanu sellele, et need instrumendid võiksid olla paindlikumad, võttes arvesse kalameeste majanduslikku ellujäämist. suurepärane, aga rääkisite minut ja kolmkümmend kuus sekundit. järgmine kõneleja, proua Protoronides. üks minut, palun. suur tänu härra president, lugupeetud kom-, volinik. see määruse ettepanek peaks kandma hoolt selle eest, et Vahemere üldise kalanduskomisjoni soovitused oleksid koondatud dokumendiks, mis aitaks meil kalandust paremini võimalikul moel hallata, kaasates kõiki asjaga seotud, avaldan tunnustust raportöörile. ressursside hea seis on meie peamine eesmärk. me peame tagama seda, et Vahemere jätkusuutlikkus on tagatud, seetõttu on meil vaja erinevaid poliitilisi meetmeid. ja Vahemere üldine kalanduskomisjon peaks neid koondama, nende eest vastutama aitama võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu, mis on ühe, üks suurtest väljakutsetest, millega me silmitsi seisame. suurem osa ettepanekutest selles määruse ettepanekus on positiivsed, meil on aga vaja tagada see, et kontrolli ja informatsiooni ja kõikide teiste meetmete elluviimine oleks kontrollitud ja see ei hõlmaks mitte ainult ühenduse lipu all sõitvaid laevu, vaid ka teisi aluseid ja kõik asjaosalised peavad kandma hoolt selle eest, et vastuvõetud sätteid rakendatakse nii nagu kord ja kohus. Vahemere üldine kalanduskomisjon peaks tähendama äh, edu, äh, edusamme selles valdkonnas ja võrdset kohtlemist kõigile. härra Ferreira, kaks, üks minut palun. Um suur tänu, härra president. tahaksime juhtida teie tähelepanu ühele asjaolule selles määruse ettepanekus, mis on meie arvates äärmiselt asjaolu, äärmiselt oluline ja mis pole meile vastuvõetav. me leiame, et mitmepoolne koostöö kalaressursside hõlmamise, haldamisel on äärmiselt oluline. me ei saa seda küsimärgi alla, otse vastupidi, kuid me tahame selle ettepanekuga anda komisjonile volitused kasutamaks delegeeritud akte ja see seab ohtu selliste riikide suveräänsuse nagu Küpros Äh, ja suveräänsuse nende enda majandusruumi osas. sellised sammud on olulised, äh, sellepärast et äh, praegusel hetkel Küprose puhul on niikuinii riigi suveräänsus kandidaatriigi poolt ohtu seatud ja tegemist on delikaatse küsimusega, samuti rünnatakse riigi võõrandamatut õigust omaenda ressursse kasutada omaenda majandusruumis ja see, selline õigus on liikmesriigil lähtuvalt mereõiguse põhimõtetest ja me tahaksime vastava punkti osas eraldi hääletust, nimelist hääletust. ja nüüd äh, härra Volin, proua Volinik, palun. tahaksin tänada kõiki sõnavõttude eest ja minu poolt veel paar lühikest kommentaare olen nõus austatud parlamendiliikmetega, kes rõhutasid, et meil on vaja ennekõike rakendamist nagu kord ja kohus, kui asi puudutab Vahemere üldist kalanduskomisjoni. see määrus on olnud jõus väga lühikest aega ja ma arvan, et me võiksime anda talle ka võimaluse oma edu tõestada ma arvan, et seda muuta praegusel hetkel või erandite, erandeid küsida ei ole enam võimalik, määrus on juba praegu äärmiselt paindlik, vägagi paindlik, rõhutaksin, nii et liikmesriigid peavad reeglitest kinni pidama, kui nad tahavad mingisuguseid erandeid saada. ja siis veel. meil on vaja ja olen nõus kõigi nende liikmesriikidega, kes on seda maininud, meil on vaja et me suudaksime Vahemere olukorda reguleerida samamoodi nagu teiste merepiirkondade puhul. Vahemere piirkond vajab reguleerimist ja niisiis oma üldise reformi raames peaksime püüdma järk-järgult ka Vahemere olukorda muuta nii, et see oleks võrdne teiste merepiirkondadega Euroopas ja veel viimane kommentaar. komisjoni ettepanek delegeeritud aktide kasutamise kohta seoses meie rahvusvaheliste kogude otsuste elluviimisega ei ole seotud liikmesriikide suveräänsusega, aga seal ei tohtu otse vastupidi. me tahaksime ainult võimalust lihtsustada õigusaktide ülevõtmist äh, Euroopa õiguses. suur tänu, proua Tamanaki ja arutelu on sellega lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist. Oral question to the Commission on the EU-Mauritania Fisheries Partnership Agreement. nüüd suuline küsimus komisjonile, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalanduspartnerluslepingu pikendamist.